vastu nendele mandaatidele ei ole, siis on need mandaadid kinnitatud Euroopa Rahvapartei sotsiaaldemokraatide, demokraatide allianss Euroopa konservatiivide reformidest ja vasakpoolsete ning vasakpoolsete fraktsioon on teinud mulle ettepanekud parlamendikomisjonide ja delegatsioonide liikmete, liikmete kandidaatide kohta. protokollis avalikustatakse need ettepanekud ja kui keegi protokolli